uuesti pihta ja meie päevakorras on meil Malta teemaline arutelu, aga mul on terve tead-, terve hunnik teadaandeid ka, kõigepealt eilsed protokollid on kättesaadavad, kui teil vastuväiteid ei ole, siis loeme need protokollid vastu võetavaks.